Good afternoon, colleagues, and we begin with point twenty. tere, kallid kolleegid, hakkame tööga pihta. päevakorrapunkt number kakskümmend, komisjoni ettekanne Schengeni paketi kohta. kahekümne seitsmendal septembril võttis äh, komisjon vastu kolme algatuse paketi Schengeni ala kohta, kõigepealt teatis, äh, siis soovitus Schengeni piirikoodeksi äh, sisseviimise kohta ajutiste piirikontrollide sisseviimise kohta Schengeni alal ja äh, kolmandaks õigusloomeline ettepanek Schengeni piiri eeskirjade muutmiseks määrus kolm üheksa üheksa, mis käsitleb ajutiste piirikontrolli sisepiiridel. ja nüüd annan võimaluse härra De Koisterile tutvust-, seda, selle paketi tutvustamiseks ning hiljem saab ta sõna ka veel küsimustele vastamiseks. härra De Koester, palun, teil on äh, sõna ja hiljem saavad sõna raportöörid ning liikmed. suur tänu, lugupeetud esimees. tere, lugupeetud daamid ja härrad, minu volinik muutis mu tänase töö kergemaks sellepärast et teie päevakorrapunktis number üheksa komisjoni teatis Euroopa rändetegevuskava kohta juba hõlmas komisjoni teatist Schengeni alalhoidmise ning tugevdamise kohta. ta juhtis tähelepanu selle teatise ühele olulisele järeldusele, nimelt, et Schengeni piiri eeskirju tuleb muuta Äh, seoses äh, ajutiste piirikontrollide sisseviimisega sisepiiridel. samuti kirjeldas ta selle ettepaneku mõningaid olulisi osasid, äh, nii et mina lähtun sellest samast lähenemisviisist. enne kui ma hakkan rääkima õigusloomelisest ettepanekust, lubage mul teile meelde tuletada Schengeni kaitseklausli arengut, ehk siis äh, sätted, mis puudutavad ajutist piirikontrolli sisseviimist sisepiiridel. see aitab ehk kaasa sellele, et me saaksime paremini aru, et praegune ettepanek on ainult loogiline järg Schengeni üldisele arengule seoses uute väljakutsetega, millega Schengeni riigid on viimase kahe aasta jooksul silmitsi seisnud. nüüd siis äh, üheksateist, tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta Schengeni konvent äh, artiklis kaks toodi esimesena sisse kaitseklausel ehk pärast seda, kui on äh, kinnitatud sisepiiridel kontrollide tühistamine tuuakse välja, et lepingu osapool, kui siseriiklikel põhjustel pärast teiste lepinguosalistega konsulteerimist võib piiratud ajavahemikuks äh, sisse viia sisepiiril äh, kontrolli äh, asjakohaselt ning seda võib samuti ka pikendada. nii et artikkel kaks toob sisse ajutise piirikontrolli võimaluse ja mingisugust maksimumperioodi selliste, selliseks piirikontrolliks ei kehtestatud. ja sissetoodi tingimused tuleb konsulteerida teiste lepinguosalistega. Schengen on kaksteist aastat saanud selle väga algelise kaitseklausliga hakkama, sellepärast et suurem osa liikmesriike, kes kasutasid seda, on kasutanud seda ainult kahe paari päeva ulatuses või nädala ulatuses, ainult üks liikmesriik on seda kasutanud aastaid ja Prantsusmaaga on siis tegemist tema ja selle puhul olid seotud siis äh, Prantsus, äh, Hollandi poliitilise tegevusena Prantsusmaa otsustas äh, Belgiaga piiri ja, ja Luksemburgi puhul rakendada piirikontrolli, aga sellist kriitikat see ei põhjustanud, nagu praegu on põhjustanud liikmesriigid, kes on pikemaks ajaks sisse viinud kontrolli sisepiiridel süsteem on muutunud kahe tuhande kuuendal aastal, kui loodi Schengeni piirieeskirjad, siis tegelikult Schengeni piirieeskirjad muudeti ühenduse ja AKI osaks mis käsitles kontrolli sise- ning välispiiridel. kaitseklausel jäi ka sellesse õigusloomepaketi alles, aga ei tulnud lihtsalt informeerida teisi liikmesriike, vaid tuli informeerida ka komisjoni institutsioonide koostööraamistikust lähtudes, millele Schengen pärast on üles ehitatud. ja jällegi, lubatud oli jälle ainult ajutine piirikontroll sisekontrollidelt ning ei täpsustatud seda, mil, milliseks maksimaalseks ajavahemikuks võib sellist kontrolli sisse viia kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta. liikmed, kes kodanikuvabaduste komisjonis sel ajal tööd tegid, teavad, et räägiti Schengeni juhtimisest, Schengeni hindamise mehhanismist ning sellega seoses toodi sisse konkreetne Schengeni eeskirja muudatus seoses kaitseklausliga. toodi sisse terve rida uusi menetlusi ning esimest korda toodi sisse ajapiirang, kuus kuud, maksimaalselt kuus kuud sisepiirikontrolli ajutiseks kehtestamiseks. miks siis see pool aastat? see oleks võinud olla kolm kuud, oleks võinud olla üheksa kuud, oleks võinud olla kaksteist kuud. otsustati kuue kuu kasuks, sellepärast et see võimaldas hõlmata kõiki neid juhtumeid, mis seni olid ette tulnud ajutise sisepiiri kontrolli sisseviimisega seoses. mingisugust absoluutset sõde ei olnud, kellelgi ei olnud mingisugust tõe mõnet mene-, monopoli selles osas, miks need kuus kuud kehtestati ja need kuus kuud on Schengeni piirieeskirjades siiani sees. toodi sisse ka võimalus sisepiiridele kontrolli sisse viia maksimaalselt kaheks aastaks, kui käivitatakse artikkel kakskümmend üheksa ning sellega seotud erijuhtumid. aga praegu ei ole tegemist selliste erijuhtumitega. nüüd on komisjon teinud ettepaneku veel uueks kaitseklausli muudatuseks, seda selleks, et anda võimalus pikemaks ajaks sisse viia sisepiiridel kontroll. selle ettepanekuga komisjon soovib Schengenit tugevamaks muuta, muuta Schengenit vastupidavamaks praeguste väljakutsetega silmitsi seises. pean silmas siin viimase kahe aasta väljakutseid, kus on seatud kahtluse alla korralike välispiiride ha-, haldamine, kus on probleemiks ebaseaduslikud rändevood ning terroristliku tegevuse oht. Need on kestvad probleemid ning on selge see, et kuuest kuust ei piisa antud oludes maksimaalse ajavahemikuna. meil on välispiiride haldusel puudujääke ning komisjon on seetõttu käivitanud artikli kakskümmend üheksa erimenetluse ning esitlenud nõukogu, esitanud nõukogule oma soovitused selle kohta, et liikmesriigid võiksid lähtuvalt piirieeskirjade tingimustest pikendada kontrolli. komisjon nüüd teeb siis ettepaneku, et sätteid tuleks kohandada selleks, et Schengen oleks tugevam võtame arvesse mitte ainult uusi väljakutseid, millega liikmesriigid silmitsi seisavad, vaid võtame arvesse ka neid vastuväiteid, mida mõningad liikmesriigid on esitanud, liikmesriigid, kes on kannatanud sisepiirikontrolli sisseviimise tõttu naaberriikide poolt. oma ettepanekus püüame leida õige tasakaalu, õige tasakaalu sisepiiridel kontrolli sisseviimise lubamise vahel äh, julgeoleku eesmärkidel maksimaalse piiranguga piirikontrolli sisseviimise vahel ning teiselt poolt turvaklauslite vahel, äh, mis aitavad kaitsta vaba liikumise põhimõtet. ning me püüame tagada seda, et teised liikmesriigid on juba menetluse algusjärgus kaasatud kõigepealt siis äh, toimub äh, kuuelt kuult äh, pikendamine see on siis maksimaal, maksimaalset perioodi pikendatakse ajutiste piirikontrollide kehtestamisel. selle tasakaalustamiseks tuuakse sisse oma tagatised, oma kaitsemeetmed sellise sisseviimise tingimusi tugevdatakse. enne sisepiiridel kontrolli sisseviimist tuleb võtta ühendust naaberliikmesriikidega ning tuleb sõlmida eelnev kokkulepe koostöömeetmete kohta, mida tuleks, mida võiks võtta. komisjon võib nõuda veel täiendavat informatsiooni ka selle koostöö kohta teiste liikmesriikidega veel üks uus ja oluline element on riskihinnang, mida on nüüd vaja. ning riskihinnang peab näitama, kui pika kestusega see oht on tõenäoliselt ja täpselt tuleb kirjeldada neid piiriosasid, mida puudutab see tõsine risk, mida tahetakse ära hoida. samuti tuleb selgelt välja tuua see põhjus, miks selline ajutine sisepiiril kontrolli kehtestamine on viimane võimalik meede, viimane hädaabinõu. samuti tuleb mainida seda, et kui liikmesriik viib ajutiselt sisepiiri kontrolli sisse kauemaks kui kuus kuud, on liikmesriigil kohustus esitada infot selle kohta, kuidas on esimese kuue kuu jooksul sisse viidud sisepiirikontroll aidanud olukorda parandada. nii et selline teatamine ei ole mitte ainult vormiline teatamine, kui kasutatakse pikemat perioodi, tingimused on tugevamad, eesmärgid peavad olema paremini määratletud ja nii edasi. veel üks oluline element, mida siin tasub mainida, on see, et kui liikmesriik ületab selle kuue kuu sisepiirikontrolli osas, siis peaks komisjon esitama omalt poolt arvamuse. ja praeguste sätete puhul komisjon võib esitada oma arvamuse ja peab tegema seda siis, kui komisjonil on kahtlusi meetmete proportsionaalsuse või vajalikkuse küsimuses sellest hetkest, kui liikmesriik ületab need kuus kuud, on komisjonil kohustus see hinnang anda ja komisjon praktikas ei ole veel selliseid arvamusi esitanud eriti. komisjon võib selliseid arvamusi esitada juba täna. viimane hinnang, mis on üks vähestest, oli Austria ja Saksamaa sisepiirikontroll seoses julgeoleku äh, kaalutlustega äh, ja varjupaigasüsteemile avaldatud suure surve tõttu. loomulikult see käivitaks, käivitab äh, konsulteerimismenetluse ja Euroopa Parlamendi jaoks tähendab see uut poliitilist arutelu. komisjoni kohustus avaldada selline arvamus automaatselt kutsub esile konsulteerimise liikmesriikidega ning ma eeldan, et ka arutelu Euroopa Parlamendiga. ja siis on veel uus menetlus, mille puhul saab, mille puhul äh, võetakse arvesse olukorda, kus sama kestev oht kestab kauem kui aasta. seal on väga ranged eeskirjad, üks nendest eeskirjadest on, et võetakse liikmesriigi poolt äh, tõsiseid riiklikke meetmeid oma territooriumil. näiteks tegemist on, äh, kui tegemist on riikide, kus on kuulutatud välja erakorraline olukord või kui liikmesriik äh, lähtuvalt äh, siseriiklikust õigusest on kehtestanud kõige kõrgema ohu taseme ning terroristliku rünnaku tõenäosus on kõige kõrgem. sellisel juhul on põhjendatud äh, sisepiiril kontrollide pikendamine, kui see on ohuga seoses äh, asjakohane. sellisel juhul peaks äh, liikmesriik informeerima komisjoni kuuenädalase etteteatamise ajaga. komisjon peab jällegi omapoolse arvamuse esitama ja siin siis võime tõmmata paralleele praeguse artikkel kakskümmend üheksa menetlusega, mitte liikmesriik ei ütle oma viimast sõna selles küsimuses komisjoni arvamuse hi-, põhjal hoopis ähm, peab nõukogu langetama otsuse ning äh, soovitama liikmesriigil äh, kas pikendada piirikontrolle äh, või mitte. see on siis kõige olulisem, need on siis kõige olulisemad muudatused, mille kohta komisjon on praegusel hetkel muudatusettepanekuid teinud ja on ka soovitus, mille on vastu võtnud volinike kolleegium. ja seal on oma tõlgendus praegustest sätetest, seda Schengeni piirieeskirjadesse tehtud muudatuste vaimus. liikmesriigid, kes praegu teatavad sisepiiridel kontrolli sisseviimisest või pikendamisest, peavad kandma hoolt selle eest juba praegu, et on võetud ühendust naaberliikmesriikidega, et koostöö toimib ja loomulikult äh, täna või homme tehtud äh, teatised äh, lähtuvad endiselt praegustest Schengeni piirieeskirjade sätetest. ja me oleme saanud kaks teatist, need oleksid pidanud ka jõudma Euroopa Parlamenti sellepärast et me peaksime jõudma need tea-, me peaksime saama need teadmised sama aegselt. nii et komisjon praegusel hetkel uurib neid teatesid või teateid ning äh, vaatab, mida edasi tuleks teha. suur tänu, härra esimees on ja, ja tõesti äärmiselt intrigeeriv, kõigepealt saab sõna härra Koelho, meie raportöör. aitäh, suur tänu Euroopa Komisjonile selle tutvustuse eest ja aitäh alat-, nagu ik-, nagu tavaliselt selgitasite seda väga hästi. nagu eile saime öelda volinikule, siis üldiselt me tervitame selliseid konkreetseid muudatusi Schengeni piiri eeskirja. nüüd mis puudutab kontrollide sisseviimist mitmetes liikmesriikides ja pikema aja vältel selge oli, et meil on vaja koordineeri-, paremat koordineerimist liikmesriigiti, suurendada demokraatlikku analüüsi ning tugevdada ka Euroopa raamistikku siseriiklikes küsimustes. meil on vaja paremini kaitsta Schengenit probleemide eest, samal ajal austades liikmesriikide õigust kontrollida oma piire. sain aga täna teada, et Taani on ilmselt üks nendest kahest riigist, mida te viitasite, ütles, et Liit jätkab oma kontrollidega sisepiiridel. nagu te teate, Taani on juba kasutanud ära seda kõige pikemat võimalikku ajaperioodi. Taani, kes koges suurt sisserändajate voogu, raporteeris järgnevat. kolmsada tuhat inimest ehk siis kolm ja viis nulli, kolmsada tuhat inimest. kontrolliti piiridel mai ja juunis ning sama ajavahemiku jooksul kakssada kuuskümmend kolm inimest on taotlenud varjupaika. sisserände hulk kasvas märkimisväärselt kakssada kuuskümmend kolm inimest, me ei räägi kümnest protsendist, me ei räägi viiest protsendist, me ei räägi isegi ühest protsendist, me räägime null koma null ühest protsendist. nüüd Taani puhul tundub küsimuse all olema julgeolek. mis aspekte nad on tõendusmaterjalidena esitanud, et seda põhjendada? komisjon parlamendi ja nõukogu toetusel tutvustas nüüd teekaarti, et Schengenit tagasi tuua. selge on, et mõnedes liikmesriikides on see teekaart väga erinev ja mulle tundub, et Taani on võib-olla ainult esimene paljudest. seega minu küsimus on järgmine. mida komisjon teeb äh, praeguse olukorra lahendamiseks? kas me toome Schengeni tagasi või siis loobume sellest igaveseks, aitäh! suun-, suur tänu, härra Keljo, ka selle analüüsi eest, väga head näited. paar liiget on veel sõna soovinud. härra proua Sargentini, palun. aitäh ma eeldan, et need ettepanekud, mis on praegu laual, läbivad ka tavamenetluse siin kojas, et meil on raport, hääletused, muudatusettepanekud ja nii edasi, see kõik võtab aega, aga mina saan aru, et võimalus pi täiendavaid piirikontrolle kohaldada hakkab otsa saama novembr, kolmeteistkümnendal novembris aga võimalus, Prantsusmaa puhul aga Austria, Taani, Norra, Rootsi, need saavad läbi oktoobri lõpuks. kuidas me seda lahendame? siin on ettepanekuid selle kohta, et need riigid võiksid jätkuvalt sisepiiril kontrolle kehtestada kui see võib olla pool aastat ja siis veel pool aastat ja veel pool aastat, aga see aeg hakkab nüüd otsa saama. on praegu kehtiva seaduse kohaselt, kas ma nüüd sellest küsimuste-vastuste osa alusel saan aru, et liikmesriigid võivad kasutada erinevaid aluseid piirikontrollide sisseviimiks. Taani näitega härra Koeljo juba sellele viitas mulle jääb äh, justkui mulje, et äh, komisjon toob selle põhjenduse kandikul liikmesriikidele kätte, muutke see alus ära, et saate veel aasta, kas ma saan õigesti aru? minu arvates see on väga murettekitav, sellepärast et see ei too tagasi Schengenit, mis peaks töötama nii, nagu me seda tahame, et ta töötaks, aitäh. suur tänu, Judit. härra Koora, palun. siis äh, Mari-Kristin aitäh. nagu kolleegid juba ütlesid, komisjoni ettepanek ei toimi päris õigesti. Schengeni piisa, piirieeskirja läbivaatamine, see protsess toob välja, et kõikides liikmesriikides ei ole olukord sama. liikmesriigid, kes tahavad väga muudatusi sisse viia, isegi kui nad seavad ohtu Euroopa Liidu põhivõetused nagu inimeste vaba liikumine. see ei puuduta ainult äh, lihtsalt tühje sõnu, see puudutab olukorda koha peal. Saksamaa ja teised äh, kohaldavad äh, neid Schengeni piirieeskirja peatamisma karistusteta. tundub, et pingutatakse selle nimel, et aidata just neid riike, kes seavad Schengeni ala ohtu. ma arvan, et me peaksime pigem neid riike karistama, kui on tõsine oht sisejulgeolekule, see võiks olla ainus põhjus, miks eh, seda peatamist kohaldada, vaadake novembrikuud. see on viimane võimalus eh, liikmesriikidel oma eh, kontrolliaega pikendada. aga kas see on piisav alus? ma arvan, et Äh, on üsna tõenäoline, et mingeid rikkumismenetlusi nende liikmesriikide osas ei algatata. see tõsine oht julgeolekule rände kaudu, seda väidetakse, aga seda ei tõenda mitte mingid andmed. nüüd see teisene liikumine, mis äh, väidetavalt võimaldab terroristidel ühest liikmesriigist teise minna, aga ma ei usu, et me saame lihtsalt Schengeni akii kõrvale heita. välispiiridel peab suutma neid äh, vooge kontrollida, see on ainuke võimalus, kuidas me saame sisepiiril rikkumisi vältida, tegeleda nende riikidega, kuhu sisserändajad või põgenikud kõigepealt jõuavad need esimesed riigid muutuvad äh, sisuliselt põgenikelaagriteks. seega ma olen jätkuvalt veendunud, et komisjoni eesmärk on lihtsalt äh, jätta need äh, riigid põgenikelaagriteks, aitäh! suur tänu, härra Koru ja nüüd Mari-Kristin. suur tänu, lugupeetud esimees, vabandust, et mul läks üks osa härra De Kosteri ettepanek, ettekandest kaduma, sellepärast et osalesin teisel koosolekul. tahtsin öelda seda, mida juba ütlesin seoses oma murega Prantsusmaa-Itaalia piiri osas ning tahaksin tuletada meelde, et tegelikult äh, Prantsusmaa ei lähtunud samadest artiklitest, millest siin juttu oli, äh, kui ähm, piirikontrolli suurendada kakskümmend, kahtekümmend viite kasutati, aga mitte kakskümmend, kahtekümmend üheksat, vaid kahtekümmend seitset. ja äh, tegelikult manööverdamisruum on suurem ja, ja kontroll on äh, seetõttu äh, veel suurem tunnen väga suurt muret, nagu olen komisjonile öelnud, Prantsusmaa piiril toimumise pärast. Prantsusmaa on terrorismiohtu kasutanud selleks, et piirikontrolli taas kehtestada, aga rände kontroll on teine asi ja solidaarsusest Itaaliaga loomulikult, sellepärast et Prantsusmaal ei ole tegelikult proportsionaalselt võttes äh, ülejäänud äh, Euroopa, iseäranis Saksamaaga võrreldes, äh, ei ole tegelikult varjupaiga taotlejate arv märgatavalt tõusnud. kolmkümmend tuhat Äh, sisenemiskeeldu on olnud Prantsusmaa territooriumile sisenemisel. kolmkümmend tuhat, seal on inimesed, kes, sealhulgas on inimesed, kes on saanud selle keelu mitmeid kordi, aga Prantsusmaa-Itaalia piiril, ainult Alpi piirkonnas on see seitsekümmend protsenti kogu Prantsusmaa sisenemiskeeldudest piiridel ja varjupaigataotlusi on olnud ainult seitsesada kuni kaheksasada piiridel kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. nii et äh, asjad on proportsioonidest väljas ja kolleeg Sargentinile ütleksime, et äh, Prantsusmaa on juba taotlenud oma piirikontrolli pikendamist kolmekümnenda aprillini kaks tuhat kaheksateist mul on Prantsusmaa ametivõimude äh, teatis selle kohta, aga mul ei ole täpset taotlust väga äh, tea üksikasju äh, selle sisekontrolli kohta. loomulikult seal on oma diskrimineeriv külg ja kui ma õigesti aru sain, mida komisjon selgitas, siis mulle tundub, et te püüate siin paketti sisse viia, et ei oleks mitte kahte võimalust, kahte erinevat võimalust sisse viia kontrolli sisepiiridel, vaid ainult üks. kuidas nende artiklitega kakskümmend seitse ja kakskümmend viis siis tegelikult on? aitäh! enne kui lähen tagasi härra De Costa juurde vastusteks, proua Sargentini tõstatas parlamendi reaktsiooni kohta küsimuse, mida meie siis teeme. ma palun, et härra De Costa vastaks komisjoni nimel, aga härra De Colli on Schengeni teemadel libe töörühmas äh, juhtrollis, seega mul on küsimus talle. me ju kõik peame pingutama lähenemise tagamiseks, meil on koordinaatorite kohtumine plaanis kahekümne kolmandal, aga ma jah, tahtsin, et me seda meeles peaks. tulen selle juurde tagasi pärast seda, kui härra De Costa on lahkesti vastanud nendele küsimustele, mida liikmed tõstatasid. seega palun, kui te saaks nüüd vastata nendele küsimustele aitäh! tõepoolest, ma tahaksin vastata nendele erinevatele küsimustele, mida siin on nüüd tõstatatud. pisut provokatiivsed küsimused siin kõlasid, kas volinik tahab minna Schengeni juurde tagasi, mis toimiks või kas me loobume Schengenist. ma arvan, et kõikidest dokumentidest, poliitilistest teatistest, juriidilistest ettepanekutest, millega oleme viimasel ajal välja tulnud, sealhulgas ka need, mida me praegu käsitleme, peaks olema täiesti selge, et komisjon loomulikult tahab minna tagasi Schengeni juurde, on teinud selle kohta kõik vajalikud ettepanekud ja selle eesmärgi elluviimiseks, aga tundub, et sellest veel ei piisa, aga ütlen täiesti selgelt, komisjon ja president Juncker on selgelt öelnud, et Schengen on üks suurimaid saavutusi Euroopas ja me ei tohi seda kaotada. samas on tõepoolest ka väljakutseid ja ka julgeoleku küsimus, mida tuleb arvesse võtta, aga ütleme veel kord selgelt välja, kui see oleks ainult komisjoni otsustada, siis oleksime juba selle Schengeni taas kehtestanud. teiseks, keegi ütles, et komisjon loob õigustusi liikmesriikidele ja pakub välja muid aluseid, et saaks jätkata sisepiiridel kontrollida selles küsimuses komisjon seda absoluutselt välja ei paku, aga juriidiline doktriin, mis on selgelt kasutusel, ütleb, et kui viiakse sisse sisekontrollid piiridel erinevatel põhjustel üksteise järel, siis iga kord alustatakse algusest, kui on näiteks sisekontrollid äh, seoses äh, jalgpalli huligaansusega, jalgpalli meistrivõistluste puhul, siis seda saab teha kaheks kuuks, kuu aega hiljem jälle viiakse, kuu aega pärast seda, kui kontroll on, kontrollist on loobutud, siis viiakse sisse uuesti kontrollid näiteks terrorismi põhjustel, siis äh, tuleb kasutada ka uut põhjust ja see on alati niimoodi olnud ning seda ei ole keegi kunagi vaidlustanud. jah, teine asi on see, kui liikmesriigid on loomingulised nende küsimuste osas ja see on täpselt see põhjus, miks ma praegu ei saa öelda, kuidas komisjon reageerib nendele uutele teavitistele. me saime need alles, me analüüsime seda ning see aluste või põhjenduste küsimus on siin arutluse all, seal on ka muud formaalsused, mida liikmesriigid peavad teavitamise osas täitma. Te teate, et komisjon tahab, et näiteks hinnangu, tuleb anda ka hinnang, kas ei saaks piirduda alternatiivsete meetmetega, näiteks politseikontrollidega. seega see piirikontroll peaks tõesti olema kõige viimane meede ja kõiki neid aspekte me käsitleme nende kahe teavituse puhul ja siis kolleegium otsustab, mis on need järelmeetmed. seega ma arvan, et äh, arvestades neid kriitilisi küsimusi, mis siin kõlasid, see on minu vastus ja tulevikus kindlasti peetakse sel teemal ka väga poliitilisi arutelusid. aitäh selle vastuse eest. see on väga poliitiline teema ja suur tänu selle aususe ja vastuse eest. meie ülesanne nüüd on liikuda edasi nii, nagu proua Sargentini välja pakkus ehk siis mis on meie seisukoht nende keeruliste küsimuste osas, mis on poliitilised, tehnilised. tänase arutelu üks eesmärke lisaks komisjoni ärakuulamisele on värskendada ka meie vastuseid, seega nüüd on meil veel mõni minut aega. peaksime kuulama ära, härra Koljo, mida teie arvate, mida parlament nüüd peaks tegema mis on see suunis meie jaoks? minu ettepanek on, et me valime raportööri oktoobri koordinaatorite kohtumisel, aga ma ei taha, et see kuidagi mõjutaks neid arutelusid, mis töörühmades juba käivad. seega, mis on töörühma suhtumine, härra Koelja, kuidas me peaksime nüüd edasi liikuma? selles keerulises valdkonnas, seega andke meile natuke ülevaadet, et meil oleksid erinevad variandid, seega palun. aitäh, esimees. kõigepealt sooviksin kolleegidele öelda, et, et ma mõistan komisjoni ettepanekut sellepärast, et äh, esimene kord, kui see probleem tõstatati, siis oli see proua, äh, proua Bergia, kes äh, Sissi variraportööride koosolekul selle tõstatas ja, ja meil, ja meil on äh, siis siseriikliku ja Euroopa õiguse vahel lünk, nimelt mis puudutab seda erakorralist olukorda ja selle tõlgendamist ja minu meelest Euroopa Komisjoni ettepanek üritas ka seda äh, lünka äh, kõrvaldada, aga me oleme ka mures. ja on ka põhjuseid muretsemiseks. sellepärast, et me ei soovi mitmekordistada neid olukordi, mille puhul saab sisepiiril kontrolli kohaldada. ja me peame arvestama ka nende mõtetega, mida komisjon, mida komisjon välja tõi ja me peame ikkagi Schengeni taaskehtestama. mida me nüüd peaksime töörühmas tegema? Ehm, meil oli terve rida kohtumisi ja meil toimus ka kõrgetasemeline koostöö äh, Euroopa Komisjoniga ja osa infost edastati kinnisel kohtumisel, aga me saime ka briifinguid äh, probleemide kohta. nii et meil on tegelikult päris hea üldpilt äh, toimuva kohta olemas ja me juba alustasime ka siis arvamusraporti koostamisega, mida te soovisite, et mis puudutab siis Schengeni olukorda ja siin me lähtume ka oma töörühma tehtud tööst ja me soovime siis vastava aruteluga käitada Strasbourgis, kui kohane aeg kätte jõuab. ja töörühma kohtumisel me peaksime rääkima ainult sisepiiridest järgmisel kohtumisel. ja me oleme ka kavatsemas ähm, detsembrikuus korraldama, korraldada kuulamine Schengeni kohta. ja koordinaatorid peaksid ka mm, vaatama, milline peaks olema selle kuulamise teemade ulatus, et me oleme välja pakkunud siis sellist kitsamat ulatust, et selline sisekuulamine, aga arvestades uute aspektidega, siis võib-olla me peaksime ka mm, rahvusparlamentide esindajad kutsuma, see kuulamine oleks natukene laiemale ringile mõeldud, aga see on küsimus, mida peaksite kaaluma teie koordinaatorid. meie võime omapoolse seisukoha edastada. aga Äh, meil oleks siis arvamusraport äh, ja me arutaksime Schengeni olukorda ja siin parlament saaks välja töötada omapoolse seisukoha selle kohta, mis Schengeniga toimub ja see oleks võib-olla poliitilises plaanis kõige õigem samm praegu. aitäh, sellest oli tõesti kasu. see kuulamise mõte on hea ja koordinaatorid siis kahekümne kolmandal seda arutavad ja me läheme siis ka edasi selle raportiga, enne kui see kohtumine toimub ja võib-olla siis saate meil ka tagasisidet anna enne kohtumist, arvestades selle päevakuju, päevakajalise teemaga ja mulle meeldib ka see mõte rahvusparlamentide esindajaid kutsuda kuulamisele. sest ähm, see teema ei puuduta mitte ainult komisjoni, vaid ka nõukogu ja, ja see, ja liikmesriike aga et kui me selliseid äh, vastuseid koostame, siis me peaksime olema ettevaatlikud. et mitte ainult selline formaalne lähenemine valida, vaid see lähenemine peaks olema dünaamilisem. sest ähm, see arutelu on juba liiga kaua aset leidnud, nii et me peaksime olema paindlikud oma lähenemises, me ei soovi siin mingit äh, pikaks venitatud äh, kuulamist korraldada, kui see oma eesmärki ei saavuta. nii et meil on palju tööd veel vaja teha, aga see on tõesti äärmiselt oluline teema. nii et ähm, võtame teie nõu kuulda ja vaatame, mis kahekümne kolmandal toimuma hakkab. ja, ja siis ka teie töörühma esindajana olete kutsutud sinna kohtumisele. kui rohkem äh, märkusi ei ole, siis äh, suur tänu komisjoni esindajale härra De Castrile selle eest, et tulite siia meile teavet edastama ja suur tänu ka kolleegidele ähm, siia koosolekule tulemast, kuigi meil oli ainult üks ähm, teema äh, päevakorras, nii et suur tänu teile siin koosolekul osalemast ja teie tehtud töö eest selle nädala